Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's uh, one minute after three, let's start uh.... head kolleegid, daamid ja härrad, äh, alustame päevakorrapunktiga üheksa päevakorrapunkt üheksa on raadamise vastane EL-i strateegia, mida tutvustab Euroopa Komisjon see päevakord on äh, suure avaliku huvi pälvinud seoses ähm, metsade hävitamisega, muuhulgas ka Brasiilias aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kuni kaks tuhat kuusteist oleme iga tunni jooksul kaotanud kaheksasaja jalgpalliväljaku kaud- äh, ulatuses metsapinda. seega tegemist on tõsise probleemiga. loomulikult äh, on vaja toota tarbekaupu. Euroopa Liit äh, peab äh, täitma palju erinevaid nõudmisi ja see kõik mõjutab raadamist. seetõttu leian, et praegu on olulisem kui kunagi varem, et meil oleks raadamise vastane strateegia. meil on olemas ka slaidi esitlus, mis käsitleb äh, kestlikum mm, metsamajandust kahjuks on praeguseks äh, hakanud ainult Indoneesia väljastama kestliku metsamajandamise litsentse. igatahes peame midagi ette võtma ja arutama seda äh, eeli perspektiivist. meie peaksime omalt poolt ka teatud äh, eesmärke võtma meie keskkonna peadirektoraadi esindaja on samuti kohal. suur tänu ja palun, kolleeg Schumacher. Teil on sõna. Uh, suur tänu, härra esimees. ja suur tänu ka selle teema päevakorda panemise eest, sellepärast et äh, raadamine on väga oluline teema ja New Yorki tippkohtumisel seda ka alles eile arutati ja seetõttu meil on väga hea meel tutvustada äh, meie äh, Äh, poliitikaid seoses raadamisega, ka ENVI komisjonis seda juba varasemalt sel kuul äh, tutvustati. ning ma sooviksin siis täpsustada, äh, mida see teatis käsitleb, te rääkisite juba ka FLECT-ist ehk metsaõigusnormide täitmise järelevalvest. ja minu kolleeg räägib täpsemalt sellest, kuidas kaubandus ja keskkonnapoliitikad metsanduses ähm, omavahel seostuvad ja kuidas need mõlemad poli-, poliitikavaldkonnad üksteist saaksid toetada. ja nüüd ma räägiksin täpsemalt natukene taustast ja te ka ise rääkisite sellest kaheksasajast ähm, jalgpalliväljakust, äh, mida me siis me metsade näol äh, iga tund kaotame ja ka Tšehhi Vabariigis äh, on samuti sa samasugused metsakao näitajad ähm, Äh, välja tulnud. ja samuti metsatulekahjud on äh, väga äh, suurt kahju tekitanud Siberis näiteks muude piirkondade seas ja see tähendab, et me oleme umbes üks koma kolm ruutkilomeetrit, üks koma kolm miljonit ruutkilomeetrit metsa kaotanud viimaste aastate jooksul ja Euroopa Liidus on natukene äh, positiivsem ähm, see trend. nii et viimase kahekümne viie aasta jooksul oleme tegelikult näinud, et metsaala on kasvanud. ning miks see oluline on? jah, me peaksime ikkagi mures olema, sellepärast et ähm, metsad on koduks kaheksakümnele protsendile bioloogilistest liikidest, see on äärmiselt oluline ka ähm, sellepärast, et ta eemaldab atmosfäärist süsinikdioksiidi ning äh, kaksteist protsenti süsiniku või kasvuhoonegaaside heitmetest ähm, tekivad siis fossiilkütuse põletamise järel. ja kui me tegeleme metsandusega, siis me tegeleme kliimamuutustega ja üks koma kolm miljonit ähm, ähm, inimest on ühel või teisel moel ikkagi sõltuvad ähm, metsadest, nii et me räägime siin mitte ainult keskkonnakriisist, vaid me räägime ka sotsiaalsest kriisist, vaesusest ja räägime ka laiemalt stabiilsusest. ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me, me oleksime täpselt selles osas, mis on seotud raadamisega, mis seda põhjustab. ning siinkohal me peame ütlema, et äh, suurenenud nõudlus erinevate kaupade järele ja samuti ka äh, rahvastiku kasv on see, mis põhjustab eelkõige seda et, et kaheksakümmend protsenti maailma metsade raadamisest on põhjustanud. samuti põllumajandusmaa laiendamine on siin, siinkohal oluline. nii et siin on oluline ka linnade laienemine, taristu arendamine ja ka kaevandus, aga põllumajandusmaa laienemine on ikkagi üks olulisemaid faktoreid. ja oluline on siin arvestada sellega, et siin on erinevaid põhjuseid. ja seetõttu me ei saa arvestada ainult ähm, ühe meetmete paketiga ja ainus, ainult ühes ähm, poliitikavaldkonnas. mis on siin nüüd Euroopa Liidu roll, see, ähm, kuidas me saaksime maailma tasandil võimalikult hästi tegutseda, niisiis kui me vaatame lõppraadamisega seotud raamimist, siis me näeme, et Euroopa Liidu tarbimise osa maailmas on umbes kümme protsenti. ja me peame arvestama sellega, et kümnest protsendist, kui me vaatame üleilmset olukorda ja on siis ähm, üks kolmandiku kaubandikust tulenebki metsatoodetest ja me räägime siin soojast, kakaost, maisist, puidust ja kummist. aga siinkohal on on oluline arvestada ka India ja Hiina arengutega, nende vajadused, nõudlus ka suureneb ning ka seda tuleb äh, vaadata mm, siis meie üldpildis ja selles osas võib-olla Euroopa Liidu osakaal isegi on vähenenud. ning enne Sibiu tippkohtumist komisjon oma äh, dokumentides tuli ka välja sellega, et äh, metsanduse küsimus ei ole mitte ainult teiste probleem, vaid me peame olema ka osaks sellest probleemi lahendusest, aga samas me ei saa üksinda seda probleemi lahendada. aga me peaksime kindlasti olema, võtma endale juhtrolli üleilmse lahenduse leidmises. nüüd, kuidas selle juhtroll välja võiks näha? nüüd, see on meie teatise eesmärgiks. nimelt me soovime siis välja töötada Euroopa Liidu meetmed selleks, et kaitsta ja taastada maailma metsasid ja siin me oleme ka vaadanud, mida me saame teha teistega koos selleks, et raadamist vähendada. juba aastat, juba varasematest on, on meil ka ette nähtud aastaks kaks tuhat kakskümmend vähendada raadamist ähm, viieteistkümne protsendi osas, nii et see on meil, kaks tuhat kakskümmend on peatselt saabumas ning siinkohal tuleb arvestada ka partnerlusega. nii et Euroopa Liit ei saa üksinda tegutseda, vaid me peaksime ähm, üheskoos tootvate riikidega ja ka tarbivate riikidega partnerluses tegutsema. ning me oleme oma teadses välja toonud viis prioriteeti, kolmkümmend kuus meedet ning seal on ära toodud ka erinevad soovitused ametiasutustele, tööstuse äh, sektoritele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele. nüüd, millised on need viis prioriteeti? millised on need viis prioriteeti? nii et me peaksime tegutsema siis nõudluse poolel. nii et peame vaatama, kuidas Euroopa Liidu äh, süsiniku jalajälge vähendada, samuti koostöös teistega peame siis vaatama teadusuuringuid kui ka rahastamise poolt ja samuti ka maade kasutamist. ning äh, kui ma vaatan nüüd Euroopa Liidu tarbimise jalajälgi, siin on äh, vägagi oluline, äh, väga olineva prioriteediga tegu ja me oleme siin välja tulnud äh, siis ka sidusrühmade äh, platvormiga. ja oluline on see, et äh, siin töötataks välja sellised õigusaktid, mis on ka teostatavad, rakendatavad, me soovime erasektoriga koostööd teha. ja see on siis ka Flekti tegevuskava üheks eesmärgiks ja Flekti tegevuskava endiselt rakendatakse. ja me sooviksime ka kaaluda ähm, erinevaid meetmeid, mis võimaldavad meil eesmärke saavutada ja koostöö, koostöö siis ähm, äh, tootjamaadega, see ei ole mitte ainult äh, poliitiline dialoog, vaid äh, see puudutab siis ka meie säästlikku tootmist, paremat maakasutust ähm, ja siin tuleb siis ähm, edendada säästvaid ja läbipaistvaid põllumajanduse väärtusahelaid ning äh, äh, samuti vaadata täpsemalt läbi toetused, mis on ette nähtud taristutele ja nii edasi, et selleks, et töötada vastu raadamisele. nüüd rahvusvaheline koostöö ning ma arvan, et see on eriti oluline teema ka sellele komisjonile. nii et siin me soovime koos teiste ähm, äh, tarbijamaadega meetmeid tõhustada ja see tähendab, et siin on oluline mitmepoolne kahepoolsel tasandil koostöö ja see puudutab siis ka erinevate konventsioonide rakendamist, mis meil juba on ÜRO kontekstis ähm, vastu võetud ning me peame ka oma kaubanduslepingute instrumente kasutama. ja lõpetuseks me peame ka vaatama, mida me saame teha ka kestlike meetmete osas ja rakendada ka mm, finantsvahendeid, et mm, need ikkagi läheksid nendesse investeeringutesse, mm, mis võimaldavad meil saavutada meie raadamisvastaseid eesmärke. nüüd teadus-arendustegevus, siinkohal ma sooviksin kiiresti öelda, et et siin on oluline just parema info kogumine, parema info kogumine ning siin tuleb siis ka vastavate seirekeskuste ähm, rajamist äh, toetada, mis võimaldab nii meil kui ka äh, teistel riikidel ähm, kontrollida, äh, kuidas metsasid kasutatakse, see võimaldab siis ka ähm, vajalikku infot saada kõikide ahela lülidel. ja edasi me kavandame jaanuaris kaks tuhat kakskümmend ka konverentsi korraldada ja sinna on siis kaasatud äh, ka sidusrühmade esindajad ja samuti prioriteetide osas soovime Euroopa Liidu vaatluskeskuse välja töötada. nüüd, see oli nüüd see, mida, millest ma soovisin rääkida teatisest, aga nüüd, mis puudutab FLECT ehk metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahalduse ja puidukaubandust nii et siin on oluline terviklik äh, lähenemine. see tähendab, et äh, Euroopa Liidu lähenemine peab äh, siis ühendama erinevad poliitikad ja keskenduma meie keskkonnaeesmärkidele. samuti on siin oluline keskenduda meie määru-, õigusaktidele, näiteks mis puudutab Euroopa Liidu puidumäärust äh, ja ka meie partnerluslepingutes tuleb keskenduda ka vastavatele litsentsimisskeemidele, selleks et tagada meie metsaressursside säästlik kasutamine. et seni on meil ainult üks riik, kellega selline litsenseerimine on saavutatud, see on Indoneesia, aga samas ka näiteks Vietnam loodetavasti peatselt saab ka selle litsentsiõiguse. ja samas me ei tohiks selle poliitika edukust hindama ainult selle järgi, kui palju litsentsi on antud, vaid äh, eelkõige ka selle alusel, kui kuidas on paranenud äh, metsade äh, haldamine meie partnerriikides? suur tänu ja kaubanduse poolelt palun, Madlen. tere pärastlõunat. suur tänu selle äh, teema sissejuhatamise eest, see võimaldas meil teha ka tihedat koostööd Keskkonna peadirektoraadiga ja ma arvan, et siin on üks õige öelda, et ähm, paljud nendest teemadest kajastuvad ka vabakaubanduslepingutes, nii et mõningaid teemasid veel arutatakse, mõningad teemad on uued, mis lisatakse vabakaubanduslepingutesse, nii et siinkohal on meil ka väga palju võimalusi. ma koostasin ettekande, mis on suhteliselt äh, lihtsakujuline, nii et palun vabandust selle eest, aga ma soovisin lihtsalt esile tuua, et ähm, mis, millised võimalused meil praegu on, et meil on kahepoolsed, ühepoolsed, mitmepoolsed ähm, lepped äh, ja kuidas see on seotud raadamisega, nii et ma lõpp, alustaksin kõigepealt kahepoolsetest vabakaubanduslepingutest, näiteks Mercosur, Kanada, Jaapaniga vabakaubanduslepingud, need on siis Ehm, siin on siis olemas sees sätted, mis meil on olemas eh, sellistes lepingutes juba Koreaga sõlmitud eh, lepingust alates. Eh, esimene säte on siis non-regression säte, see tähendab, et riigid ei saa madalamaid standardeid kasutada keskkonnareeglite ehm, osas selleks, et ehm, siis erinevaid keskkonnaga seotud investeeringuid saada. edasi meil on ka erinevaid keskkonnaspetsiifilisi sätteid, näiteks mis puudutab ähm, mitmepoolset, ähm, meil on olemas mitmepoolsed äh, keskkonnakokkulepped, äh, mis on, mõningad on nendest seotud ka raadamisega, näiteks FCCC, Pariisi lepe, aga samuti bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja CITES loomulikult. peale selle on meil sätteid, mis on seotud ka ähm, metsatootega kaubanduse kohta ja siis meil on loomulikult ka FLECT. ja siin juba meenutati, et äh, Vietnam on, et äh, Vietnam soovib ka saada FLECT äh, litsentsi ja ähm, see tagab ka, nende nõudmiste täitmine tagab ka Vietnamile ähm, nende jaoks positiivse vabakaubanduslepingud. samuti on siin siis ka institutsionaalsed ähm, aspektid. meil on olemas siin vastav äh, komisjon, mis vaatab, kuidas äh, siis ka mm, lepingute sätteid äh, rakendatakse ning samuti on meil olemas komisjoni kom-, ähm, komisjon, mis tegeleb kaubanduse poolega. igal osapoolel on olemas ka oma koduriikides nõuanderühmad, seal on siis kodanikuühiskonna esindajad ja seal on olemas ka vastav foorum esindatud ning mõlema organi töö on kahetine, nimelt seire rakendamine. et kas need on siis ILO konventsioonid või mingid muud sätted, nende rakendamine ja samuti ka rakendusmeetmete väljatöötamine. niisiis siin arutatakse erinevaid sätteid, mis on seotud kaubanduslepetega ka ja mis on seotud siis ka konkreetsemalt rakendusmeetmetega, nii et see on selline lühikene ülevaade nendest kaubanduslepetest, mis meil on. ja siis meil on ka unilateraalsed süsteemid, näiteks mis puudutab GSP plussi. nii et ma ei hakka siin rääkima nendest erinevatest variatsioonidest, mis meil olemas on, aga GSP pluss, sellel on äh, sellised eritunnused, see annab soodustav, soodustatud juurdepääsu turule selleks, et ratifitseerida, rakendada muuseas ka MEA-sid, siia alla käivad ka kliimaküsimused, bioloogilise mitmekesisusega seotud teemad ja samuti ohustatud liigid. ja komisjon koostab ähm, siis ka Äh, iga kahe, siis ka aastas kaks korda GSB pluss aruande ja järgmine tulebki välja detsembris kaks tuhat üheksateist. ning ja selle me koostame koos ähm, tööhõive ja keskkonna peadirektoraatidega, teiste talitustega, ähm, kellel nende teemade osas pädevused on. samuti meil on kaubanduskaitse instrumendid ka varasemates aruteludes Euroopa Parlamendiga me oleme rääkinud Euroopa Liidu dumpinguvastastest õigusaktidest ja siin arvestatakse ka madalamate keskkonnastandarditega kolmandates riikides. ning ma tegin ka ühe slaidi, mis puudutab siis mitmepoolset koostööd nii et ma olen siin pannud koostöölepingud äh, nii-öelda ühe mm, katuse all, näiteks OECD-s oleme me väga aktiivsed ja samuti WTO-s loomulikult, alustades nüüd OECD-st, siis siin on paar meedet, äh, mida, millest on räägitud ka äh, teatises, et näiteks mis puudutab siin äh, Äh, vastutustundlikku äritegevust äh, ja ka korporatiivset sotsiaalvastutust, äh, siis ähm, siin on oluline just tarneahelatele keskendumine. ma võin siin ka paar näidet tuua, et me teeme väga palju koostööd OECD-ga ja need suunised, mis on suhteliselt hiljuti välja tulnud, siis me oleme ka Aasia suunal ja Ladina-Ameerika suunal suunised välja töötanud ning siin keskendutakse just põllumajanduse tarneahelatele ning nüüd on alustatud ka teadusuuringuga ja äh, erinevate ohtude ähm, äh, välja töö-, ähm, ohtude seiramisega, väljatöötamisega, mis puudutavad veemajandamist ja samuti maakasutust ja nii edasi ja OECD töö eesmärgiks on, et kui need ohud, need riskiaspektid kindlaks määratakse, siis koostatakse ka nendes vastavates riikides koolitusi, workshop'e ettevõtjatele, et nad ka näeksid, kuidas nad OECD suuniseid rakendada saaksid ja kuidas nad peaksid OECD suunistega laiemalt arvestama. nüüd WTO-s ma ei hakka täpsemalt rääkima, milline on WTO olukord praegu ja ma ei saa ka öelda, et me oleme taaskäivitamas läbirääkimisi aga me oleme igal juhul väga tugevalt toetanud äh, keskkonnatoodete ähm, lepet, äh, kaupade lepet toetanud ja ka vastavaid läbirääkimisi toetanud, nii et me peame vaatama, mis praegusel ajahetkel teostatav on, aga vahepeal meil on väga palju WTO vastavates komisjonides toimunud arutelusid kaubanduse ja keskkonna osas. ja lõpetuseks see on veel üks aspekt, kes äh, võib-olla vaatavad kaugemalt äh, kaubanduse poolele, et äh, võib-olla jah, tekib siin küsimus, et kas see on WTO-ga kooskõlas ja kindlasti tuleb ka sellega arvestada, aga meil on ikkagi unilateraalsed meetmed, sektori spetsiifilised meetmed ja meie peadirektoraadis, siis me kontrollime, kas need meetmed on kooskõlas ka rahvusvaheliste organisatsioonide reeglitega, WTO-ga, WTO reeglitega, vabakaubanduslepingutega ja samuti siis ka nende mittediskrimineerimissätetega ja nii edasi. nii et eh, me vaatame ka, kuidas eh, kaubandust piiravad sätted eh, keskkonna kontekstis toimivad, tagades, et nad kuidagi ei diskrimineeriks seda siis lihtsamalt selgitatud. näiteks millised meetmed võetud on, meil on olemas siis äh, puidumäärus, äh, et siin keelustatakse äh, illegaalselt ähm, ähm, korjatud puidu või toodetud puidu ähm, müük. teadses ka viidatakse erinevatele tegevustele, mida tuleb veel täpsemalt äh, kaaluda, näiteks mis puudutab puitutooteid, äh, nende tootmise seiret, äh, litsentsi ja nii edasi. et ähm, selliste kriteeriumite testi peavad siis need tooted läbima, mida lubatakse importida ja arvud on ka näidanud, et me oleme tõesti väga suureks importijaks ja mm, see import, import mm, suureneb ka mujal, nii et mm, nii et me peame täpsemalt vaatama, millised on raadamise põhjused ja millised on kaubandusest põhjustatud, millised on, millised põhjused on teistsuguse iseloomuga, nii et ma arvan, me saame panustada tegelikult väga palju raadamise vastasesse poliitikasse ja siin on oluline just edendada ka just nende erinevate hoolsusnõuete äh, rakendamist ja kui me vaatame viimase kolme aasta meetmeid ja tegevusi, siis, ähm, siis just äh, need äh, meetmed, mida me oleme võtnud äh, tööhõive osas, ähm, tööõiguse osas koos ILO-ga, on olnud vägagi edukad ja me kindlasti peaksime jätkama sellega. ja ähm, kui me soovime aktiivsemalt tegutseda keskkonna hüvanguks, siis see oleks üks hea valdkond, kust peale hakata suur tänu, te tõesti hõlmasite terve rea erinevaid valdkondi. ja nüüd mul on suur au anda sõna kahele ähm, asjasse puutuva komisjoni esimehele, niisiis põllumajanduskomisjoni esindaja saab kõigepealt sõna. palun, põllumajanduskomisjoni esimees, palun suur tänu, ütleb proua Aguilar. suur tänu selle ettekande eest meie komisjonis ja suur tänu ka selle info eest, millega te andsite ülevaate maailma metsade olukorrast, et sellega toodi vägagi välja, hästi välja, millised on väljakutsed metsanduses Euroopas ja ähm, maailmas. nii et me teame, millised need probleemid on, aga me peame ka äh, arvestama äh, sellega, kuidas me saaksime oma mm, vastumeetmeid paremini välja töötada. kaks tuhat viisteist mm, koostati ka Euroopa kaubandusstrateegia kohta välja uus mm, lähenemine ning see peaks olema aluseks ka edasistele algatustele ning meie raportis ka rõhutati seda, kui olulised on metsad, nad on multifunktsionaalsed, me peame tegema siin osas koostööd ehm, Inta, Teve ja Agri eh, komisjonides ja ka teiste asjasse puutuvate komisjonidega koostööd tegema, nii et siin on üks vaja erinevaid algatusi välja töötada. ja järgnevatel ehm, põllumajanduskomisjoni kohtumistel me arutame näiteks, kuidas me selle olulise teemaga edasi peaksime liikuma arutelud, mis käsitlevad ähm, metsateemat, on väga tähtsad. ka ähm, see on oluline prioriteetne küsimus ka Euroopa Liidu jaoks. Soome eesistujana on ka metsandusküsimuses teinud üheks oma prioriteediks ja komisjon on väga ambitsioonika teatise äh, sellel teemal välja töötanud ning see on oluline, metsandus on oluline ka äh, kliimamuutuste äh, vastases võitluses ja kahjuks mul ei ole praegu aega põllumajanduskomisjoni tööd detailsemalt kirjeldada, aga ma tuleksin mõningate prioriteetide juurde, mis kindlasti ka edaspidi on väga olulised meie komisjoni töös. esiteks, mis puudutab äh, sekkumiste heterogeensust, samuti Euroopa Liidu äh, metsapindala aeglaselt küll kasvab, kuid äh, mis puudutab metsade liike, nende tunnusjooni ja teisi eripärasid, see on liikmesriigiti erinev. ning siin tuleb ikkagi lähtuda parimatest tavadest, praktikatest, eh, mis liikmesriikides on ennast tõestanud. me peame, peame arvestama eripäradega, mis liikmesriikides eksisteerivad. samuti meil on vaja ennetavaid poliitikaid välja töötada ning me peame ka tunnistama seda, kui oluline on metsamajandus ka laiemalt meie majanduste jaoks. edasi, ÜPP, maapiirkondade areng on samuti äärmiselt oluline metsanduses. üheksakümmend protsenti rahadest tulevad Euroopa Maaelu Arengufondist ning ähm, aina suuremat rolli mängivad ka metsad ÜPP raames. nüüd, nüüd on eesmärgiks äh, ka kliimamuutusega seotud eesmärke saavutada ning ka siin on ette nähtud ka uusi meetmeid, mis on seotud metsandusega, näiteks et metsa potentsiaali eh, tuleb eh, suurendada. ka tõhus eh, metsamajandus tähendab seda, et vahendeid ei tule vähe, ei tohiks vähendada eelkõige just maapiirkondade edendamiseks. nii et vähem, väiksem ambitsioonikus, vähem vahendeid, see ei ole äh, väga realistlik lähenemine, nii et ÜPP raames on oluline ka metsandus, aga me ei tohi unustada ka teisi poliitikavaldkondi, live programm Horisont kakskümmend kakskümmend, Habitat direktiiv ja edasi Euroopa Liidu roll raadamisel. tihtipeale esineb seda, et Euroopa Liit on vastutav raadamise eest kolmandates riikides ja seda just ähm, soja, palmiõli ja puidu impordi tõttu ning nüüd tulebki täpsemalt kontrollida, kuidas me oma vastutuse saaksime võtta. nii et äh, siin on palju tegutsejaid, palju osapooldi, kes on juba ähm, ka vastavad kestlikkuse märgised või säästli, säästva arengu märgised saanud oma toodetele, näiteks mis puudutab sojatoodangut nii et äh, siinkohal me peaksime kasutama olemasolevaid äh, instrumente, mitte hakkama mm, uusi elemente välja mõtlema, nii et suur tänu tähelepanu eest. ja ma loodan, et meil on õnnestunud esile tuua meie põhihuvisid, mis on seotud metsanduse valdkonnaga. aitäh. nüüd keskkonnakomisjoni esimees kolleeg Kavin, palun. Thank you very much. Do you prejudge that we are not going to align ourselves on the uh, suur tänu mulle sõna andmast. suur tänu võimaluse eest arvamusi vahetada. oleme oma komisjonis äh, juba ka komisjoniga mõttevahetuse korraldanud selle teatise teemal meie parlamendis on äh, mõned komisjonid, mis on väga tihedalt seotud äh, raadamise ja kaubanduse vahelise seosega. seega on väga hea, et meie komisjonid INTA äh, väliskaubandus, keskkonnakomisjon ja põllumajanduskomisjon koos töötaksid selleks, et meil oleks äh, ka konkreetseid äh, seadusloome-eelseid tulemusi välja näidata. eile äh, New Yorgis toimunud kohtumisel rõhutati kahte punkti. komisjoni poolt tuleb esitada seadusandlikke ettepanekuid, mis käsitlevad raadamist ja just imporditud raadamist ja mina lisaksin komisjoni sõnadele veel selle, et meil oleks vaja komisjonilt uusi seadusandlikke ettepanekuid äh, rohelisele majandusele ülemineku kontekstis. Need võiksid äh, puidu, äh, kas, millisel kujul need välja tulevad, see veel võib selguda, kuid äh, meie komisjon igati pooldab seda, et teha koostööd põllumajanduse ja väliskaubanduse komisjonidega, et äh, valmistada ette rohelise majanduse äh, teemat. Vä- ähm,, vabakaubanduslepingutest rääkides ma Mercosuril ei peatu pikemalt, kuid äh, Vietnamis toimub äh, raadamine väga suurel määral, kõik teavad seda, tuleb vaadata vaid satelliitfotosid. Äh, kõige al-, probleemid algasid Malaisias ja Indoneesias, nüüd on näha neid ka Vietnamis ja Kambodžas. seega mina sooviksin komisjoni poolt äh, kuulda seda, millised mida nähakse ette tulevastes vabakaubanduslepingutes selle küsimusega tegelemiseks. keskkonnakomisjonis äh, huvitab väga paljusid erinevaid äh, fraktsioone see, kuidas äh, riigi, kuidas lahendada vajadus riiklikul tasandil Pariisi kliimaleppe rakendamine, kuidas otsustada, mida selle rakendamine, selle tõhus rakendamine tähendab ja mis juhtub siis, kui otsustatakse, et äh, lepet ei ole tõhusalt rakendatud? kas selleks oleks vaja ekspertrühma, mingit paneeli, avalikku arutelu? küsimus on aga põhiliselt selles, mis juhtub pärast sellist otsust ma kõnelen hetkel ähm, keskkonnakomisjoni esimehena ja meie komisjon äh, pooldab igati koostööd mitte ainult teiste komisjonide, vaid ka komisjoni, Euroopa Komisjoniga ja me soovime pidada põhimõttelisi arutelusid nende küsimuste teemal, mida ma, mille ma äsja tõstatasin mida tähendab äh, tõhus rakendamine, kuidas otsustada, kas tõhus rakendamine on toimunud või mitte ja kui tõhusat rakendamist ei ole toimunud, siis mis juhtub pärast seda? igatahes äh, toetame seda, et leida uus äh, tasakaal kaubanduse mõõtme ja raadamise vahel. aitäh! suur tänu! nüüd annan sõna komisjoni liikmetele. kaheks, sõna saavad liikmed kaheks minutiks ei, kõigepealt Heidi Hautale. suur tänu. me oleme väga rahul sellega, et komisjon juulis tegevuskava esitas, et ei ole alla antud. mind on kritiseeritud sellepärast, et mina olen väga ambitsioonikas olnud, kuid ko-, komisjon esitas väga palju häid ettepanekuid just nõudluse vallas. Euroopa Liit peabki äh, tegelema just äh, raadamise impordiga. meil on vaja suuremat läbipaistvust firmade poolt, kes, äh, ähm, kes metsanduse vaatepunktist ekspordivad niinimetatud riskitoo-, riskikaupu. meil on vaja siin äh, konkreetsemat seadusandlust. huvitav on see, et aina enam ettevõtteid, kes selliseid tooteid impordivad meie piirkonda, ka nõuavad äh, rohkem selliseid äh, seadusakte, sest äh, näha on, et mittevastutustundlikud ettevõtted on need, kes sellest olemasolevast olukorrast kasu lõikavad. ja mul on hea meel, et et me soovime siin parlamendis laiapõhist koostööd teha selleks, et vaadata, millised võiksid olla seadusandlikud vajadused selleks, et takistada raadamise importimist. ja metsanduse niinimetatud riskikaupu tuleb vaadata palmiõli, kohvi ja nii edasi. veel üks küsimus võib olla see, et meil oleks vaja siin vallas ka horisontaalset seadusakti, kuid see on juba omaette arutelu. ja äh, Flecki litsentsid on kindlasti Euroopa Liidus äärmiselt oluline saavutus ja Vietnamist rääkides äh, äh, metsa, metsa, metsade raadamine on oluline punkt vabakaubanduslepingus. ja enne vabakaubanduslepingu ratifitseerimist peame me kindlasti kontrollima, kuidas äh, Vietnam täidab oma flektiga seotud lubadusi ja seda peame me siin komisjonis jälgima. suur tänu. oktoobri lõpus äh, ka kontrollitakse flektiga seotud lubadusi Vietnami poolt. suur tänu, äärmiselt huvitav äh, ja eriti kui me vaatame, kuidas meie põlismetsad kaovad, aga teataval määral küsimusi tekib Ähm, kui me mõtleme näiteks seoses raadamisele, äh, raadamisele ja, ja Euroopa toodete tarbimisele, me tarbime suure osa äh, raadamisega seotud toodetest, kautšuk, palmiõli ja nii edasi. see paneb mõtlema, eks ole, sageli äh, on vahe selle vahel, mida me ütleme ja mida me teeme. vabakaubanduslepingud Mercosur näiteks, sellel on kohesed käegakatsutavad tulemused Äh, raadamisega seoses. Mercosuris näiteks äh, etanool, suhkur äh, ja kui me neid tooteid ostame, siis ähm, aitame kaasa raadamisele, stimuleerime seda, me räägime jah, väga tore on läbirääkimisi Indoneesiaga näiteks edasi arendada, kui me kui me vaatame, kuidas põlismetsad kaovad Indoneesias, siis püüdke mulle selgitada, kuidas on võimalik, et vabakaubandusleppel ei ole kahjustavat katastroofilist mõju me räägime Vietnamist, jah, räägime Flektost ja, ja komisjon ütleb, et tegemist on tõhusa meetmega ja mõistliku hoolsuskohustusega ja nii edasi, aga vabaühendused ütlevad, et ebaseaduslik puit, kambotš, kambotšotšab ja nii edasi, ma arvan, et siin võib rääkida kolmesajast miljonist äh, kuupmeetrist ebaseaduslikust puidust ja, ja igal juhul äh, võib öelda, et Euroopa tegevusel on oma tagajärjed ja, ja vabakaubanduslepingutel ka. ja selles komisjonis väga palju sellest ei räägita, aga ma pean ütlema, et me peame rääkima ka Euroopa metsadest. väga oluline on see meie jaoks, me oleme suutnud väga palju Euroopas metsasid taasistutada ja nii edasi, aga meie metsade struktuurid muutuvad. võtame Prantsusmaa metsad, ehkki mujal on tõenäoliselt samasugune olukord toetatakse ühte metsaliiki, eelistades teistele metsaliikidele äh, ja ja sellisel moel me samuti natukene hävitame Euroopa metsasid äh, majandusliku kasu eesmärgina, äh, investeerides rohkem näiteks mändidesse. suur tänu, ütleb härra Bourgeois, suur tänu selle tegevuskava eest ja selle tutvustamisest ja mina keskenduksin partnerlusele tootja riikidega ja mul on tekkinud küsimus, et võib-olla me saaksime siin edasi kaugemale liikuda, et jah, siin räägiti erinevatest sätetest, multilateraalsetest, bilateraalsetest lepingutest ja nii edasi, aga ka kaudne toetus näiteks, ma arvan, et me peaksime siin rääkima jah, partnerlusest ja mul on hea meel, et just selle mõiste kasuks on valitud et ähm, muidu need ähm, riigid võivad ka öelda, et ähm, Euroopa Liit peab ka ise e-, enda arenguid vaatama, et te olete ju tegelikult varasemalt väga palju metsa raadanud selleks, et seda põllumajandusmaana kasutada. ja nüüd mul tekibki küsimus, et kas ei võiks olla kasulik, et me tõesti loome korraliku partnerluse koos kokkuleppega ja ütleme, et tuleb Euroopa-poolne toetus nii taasmetsastamise kui ka taastamise jaoks, kestliku arengu jaoks, selleks, et äh, raadamist enam ei toimuks. teadlased on selles osas ka äh, ühel nõul, et kui kestlikult ähm, ähm, metsa majandada, siis väheneb ka keskkonnakuritegevus ja nii edasi ja ma täna lugesin ka ajalehest, et äh, ÜRO New Yorgis ka otsustati, et äh, pool miljardit eurot äh, suunata siis äh, raadamise vastu, nii et Maailmapank, ka vastav USA pank ja ka Conservation International rahvusvaheline organisatsioon on siis sellise toetuse ette näinud, nii et kas mitte meie ei peaks Euroopa Liiduna ka olema osaks sellest partnerlusest, et me ütleme, et, et et ähm, oluline on see, et need teised riigid ei, meie partnerriigid siis ei hakkaks enam äh, raadama äh, maa, äh, metsa selleks, et seda põllumajandusmaana kasutada või et me kuidagi teistmoodi saaksime seda toetust korraldada. aitäh, kolleeg Kavatsiini, palun. Um, thank you for this important debate and of course also suur tänu selle olulise arutelu korraldamise eest ja suur tänu ka teatise eest. väga tore on, et ka põllumajanduse ja keskkonnakomisjonide esindajad on kohal ja sest me teame, et kestliku arengu eesmärkidega Pariisi leppe rakendamise küsimused on seotud erinevate komisjonidega oluline on ka, kui me räägime kliimamuutusest ja elurikkusest, et me ei mõtleks ainult selle peale, mida Euroopa Liidus teha, vaid milline on ka meie liidu väline jalajälg. ja äh, raadamisega seotud arutelu on siin üks äh, olulisemaid küsimusi, me peame kindlasti vaatama arvu, arvandmeid, mis näitavad selgelt, et äh, me peame tegutsema on näha, et Euroopa Liit tarbib kümme protsenti kõikidest raadamisega seotud kaupadest maailmas huvitav oli näha, et teatises viidati äh, määrusele, mis käsitleb äh, metsanduse osa äh, tarneahelates ja ma olen rahul sellega, et parlament ja komisjon teevad koostööd selleks, et edasi liikuda. ma sooviksin teada, kas on juba ka konkreetsemaid plaane selles vallas. kui ma vaatasin kaubanduse peadirektoraadi slaide, siis ma ei näinud seal veel äh, mingisuguseid uusi tegevusalaseid ettepanekuid äh, raadamise vallas. me äh, räägime alati sellest, äh, kas me saame tõest-, tõestada kuidagi seda, et Brasiiliast imporditud tooted näiteks ei ole seotud raadamisega. see on praegu äärmiselt oluline. ja veel üks lühike küsimus, väga palju on vabaühenduste aruandeid, Global Witness on kõige, Global Witnessi aruanne on kõige hiljutisem, mis viitab seda, et ka erinevad pangad ja muud institutsioonid kaudselt rahastavad raadamist. ka komisjon esitas sellekohaseid arvandmeid ja ka ettepanekuid selle ja ma tahaksin teada, kas on ettepanekuid selle kohta, kuidas selle probleemiga tegeleda? suur tänu aitäh ähm, ja suur tänu komisjonile äh, huvitava ettekande eest. ma ei hakka kaubandusalastest üksikasjadest väga põhjalikult rääkima, kuid mul oli küsimus Euroopa Liidu raadamise vaatlusrühma kohta. see oleks väga huvitav institutsioon ja ma sooviksin teada, millal see vaatlusrühm tegutsemist alustaks, kas äh, mingisugune ajakava selle kohta on olemas, sest oleks äärmiselt oluline, et meil oleks äh, sõltumatu ja faktipõhine teave metsade raadamise kohta, sest me teame, et äh, vabaühendused sageli kalduvad äärmustesse oma väidetes ja ei esita alati väga objektiivset pilti olukorrast. seega vaatlusrühma ajakava kohta oleks väga huvitav teavet saada. Äh, me räägime siin raadamisest, aga ka metsade äh, taasistutamine, kas ka, kas vaatlusrühm jälgiks ka seda? ja järgmine küsimus vaatlusrühma kohta. millisel määral oleks äh, selle vaatlusrühma tegevusse kaasatud kodanikuühiskond. sest nagu me teame, siis Mercosuri leppes on ka äh, olemas säte kodanikuühi-, kodanikuühiskonna tugevdamise kohta, seega mina tahaksin teada, kuidas kodanik, kas kodanikuühiskond on samuti kaasatud vaatlusrühma? suur tänu ja palun proua Šaja Pirek, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka komisjoni esindajatele. Ehm, ma olen väga mures, ma olen nõus ka meie volinik Timmermansiga, kui ta ütleb, et teil, meil on tegu imporditud raadamisega, et me peame siin tõesti tegelema hakkama sellega, aga kas meil on olemas ka andmed? näiteks, mis puudutab ehm, ehm, põletamise, põletamist energia, puidu põletamist energiaks, siis näiteks Hollandis praegu me loobume gaasi kasutamisest, aga kuhu me siis jõuame? me ju kasutame puitu ka energia tootmiseks, nii et ja kas me hakkame nüüd välja töötama sellist taaskasutatavat ähm, metsandust Euroopa Liidu sees äh, ja siis impordime puitu väljastpoolt? ja samuti meil on vaja ikkagi andmeid, mille alusel tegutseda, kas me täpsemalt teame, millest me üldse räägime? et loomulikult ka need andmed, mis siin on, need ehmatavad mind ja raadamine on väga oluline teema, aga Mercosur äh, on äh, seotud ka sellega, et äh, meil on tegu siin väga palju olulisi kok-, äh, lepinguid, mis puudutab autosid, mootoreid ja nii edasi, nii et me peame ikkagi ju teadma, millele me ütleme jah või ei selle väga olulise teema osas, nii et selle kohta sooviksin lisainfot. Marie äh, Vidren. suur tänu ja nüüd Marie Vidren. suur tänu teie sissejuhatus juba näitas, kui oluline on see teema, millest me täna räägime. ja nüüd on kõikide pilgud suunatud Amazonasele. suur tänu, et Euroopa Parlament tutvustas seda teatist, mis äh, on natukene märkamatult mööda läinud ja Fleti määrus äh, tegelikult väärib suuremat tuntust ja tuletaksin meelde ka kaubanduslepinguid, kus peaks olema metsanduse metsade hävimise vastased viited suuremad, raadamise vastased viited ja me peame kandma hoolt selle eest, et siseturule tulevad tooted austaksid keskkonda. ma tahaksin teada, mida äh, Euroopa Komisjonil on öelda tema reaalse äh, strateegia kohta ja kuidas on rahvusvaheliselt äh, asjad kuidas saab Euroopa Liit olla liidri rollis ja Äh, näidata oma äh, soove rahvusvahelisel tasandil. Thank you, chair uh,. I would first of all like to thank. suur tänu ja kolleeg Kaarlspro, palun. Äh, suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada komisjoni väga huvitava esitluse eest. raadamise vastu võitlemine on meie aja üks suuremaid väljakutseid, kui me soovime kliimamuutuste vastu võidelda viimaste kuude jooksul on äh, väga selgelt äh, välja tulnud äh, ama-, Amazonase põlengute käigus, et meil on vaja väga tugevaid vahendeid selleks, et tagada kestlik metsatööstus kogu maailmas. Renew fraktsioon äh, Hmm. esitab ähm, Flekti äh, jälgimisrühma esimehe kandidaadi ja ootame koostööd teie kõigiga. ja loomulikult äh, kutsun ka kodanikuühiskonda osalema selles protsessis, sest tegemist on, sest see on äärmiselt oluline väga palju on juba ära tehtud ja ma sooviksin tänada Heidi Hautalat, kes on ük-, olnud üks nendest inimestest, kes isiklikult on võidelnud selles vallas ja siinsest arutelust on näha, et koostöösoov on väga tugev meil on vaja mm, häid ja tõhusaid lahendusi raadamise vastu äh, võitlemiseks äh, kaubanduspoliitika kaudu. ja nagu täna oleme arutanud, siis äh, seda saab teha Mercosuri ja Vietnami vabakaubanduslepete raames me saame teha koostööd ka kultuurikomis-, põllumajanduse komisjoni ja keskkonnakomisjoniga, sest mitte ükski, mitte keegi ei suuda selle küsimusega tegeleda üksi. küsimus ei ole selles, kas me peaksime äh, tegutsema, vaid äh, selles, kuidas me te-, peaksime tegutsema. tööd on äh, ees palju ja me peame alustama juba nüüd, aitäh! suur tänu! proua Brigmaa, suur tänu. Ähm, suur tänu ka selle äh, Euroopa strateegia tutvustamise eest metsandusstrateegia tutvustamise eest. me kõik teame, et metsad on väga olulised ning äh, tegemist on meie ühise varaga, mida me peame kaitsma. ja väga palju poliitikat, äh, poliitilist tegevusi on, aga me ei ole piisavalt kiiresti tegutsenud ja piisavalt hästi tegutsenud, et metsi kaitsta ja aastatuhande eesmärgid, arengueesmärgid samuti hõlmasid metsa, nii et see on tõesti tähtsal kohal paljudes poliitilistes tegevustes. kuulasin ära, mida on parlamendi kolleegidele öelda ja mul on hea meel teha koostööd erinevate komisjonide vahel, aga tahaksin kuulda ära ka, mida on öelda Euroopa Komisjonil seoses uue Euroopa määrusega, mis käsitleb põllumajandustoodete importi me teame, et ainult nende tõttu oh, tekib kaheksakümmend protsenti raadamist. ettevõtted ning investeeringud peaksid olema suunatud nii, et austatakse hoolsuskohustust ning mitte ükski toode ei tuleks raadatud piirkondadest ja inimõiguste probleempiirkondadest. ja äh, me peame kindlasti võtma midagi ette Äh, selliste meetmete suhtes, millega julgustatakse metsasid maha võtma ja, ja biomassi näiteks tootma või põllumajanduskultuure ja vastasel korral ei ole meil piisavalt enam äh, bioloogilist mitmekesisust, me peame toetama bioloogilist mitmekesisust, äh, seda tegema läbi ka põllumajanduspoliitika ja julgustama liiklikul tasandil mitmekesisuse taastamist, samuti peame mõtlema selle peale, et meie poliitiline tegevus peab olema kooskõlastatud, meil on asepresident, kes vastutab rohelise keskkonnasõbraliku kokkuleppe eest, uue kokkuleppe lähenemise eest ja see peaks hõlmama siis keskkonda, kaubanduspoliitikat, põllumajanduspoliitikat ja nii edasi ja nii edasi, et ühiselt võidelda muuhulgas ka raadamise vastu. härra Kelly I think this is very timely, as was our suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ka komisjonile, ka möödunud nädalal arutati parlamendis seda teemat ilmselt ei ole mitte midagi ebameeldivamat eh, kui, kui eh, metsapõlengud eh, ja meie taime- ja loomaliikide hävitamine kaubandus mängib siinkohal loomulikult äh, olulist rolli ja kaubandus just äh, selliste riikidega, kus äh, toimub suurel skaalal raadamine, Mercosur, Brasiilia, Vietnam, Indoneesia. me peaksime selgelt väljendama seda, et raadamine sellistes piirkondades tähendab, et Euroopa Liiduga kaubelda ei saa ja põllumajandustoodete importimine sellistest riikidest peaks äh, lõppema, see oleks radikaalne tegevus, millega me saadaksime selge signaali, et raadamine tuleb peatada. meil on ka Euroopas vaja rohkem metsade taastamist, eelkõige just äh, meie põlisliike on palju riike Euroopa Liidus, kus äh, metsade taastamine ei ole äh, piisavalt edukas olnud. me peaksime küsima riikidelt, kui palju neil on plaanis äh, puid istutada järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal ja nii edasi. seda tuleks igal aastal jälgida, kui aastane norm täidetakse, siis äh, saavad riigid nautida stiimuleid, vastasel juhul tuleks neid karistada. seega minu ettepanek on komisjonile, et iga-aastaselt tuleks tegevusi jälgida, vastavalt ka premeerida või karistada tegevust. suur tänu! Um, last... väga selged nõuded ja Katrin von Rent. suur tänu, teen lühidalt, tegemist on olulise aruteluga ja ma arvan, et see on üks paljudest aruteludest esimene nende seast, kuivõrd see teema ei ole mitte ainult meie komisjoni üks prioriteetseid teemasid, vaid ka teiste komisjonide üks tähtsamaid teemasid. ma loodan, et me saame alustada uue mandaadiga, tehes head koostööd erinevate komisjonide vahel Euroopa Parlamendis ja mitte teha nii, nagu pahatihti juhtub, et toimuvad igasugused arutelud selle üle ja võitlused selle üle, kes mille eest vastutab. meie kõikide eesmärgid on samad ja hoolimata sellest, et meil on ideoloogilised erinevused, äh, enam-vähem soovime me siiski ju kõik sama. ja ma toetan igati head koostööd Envi, Agri ja Econi komisjoniga, Ahveti komisjoniga. minu teine märkus puudutab küsimust mul on küsimus äh, komisjonile, loomulikult äh, eks ikka pärast tulemused näitavad, kas midagi toimib või ei toimi. Mercosuri arutelu toimus meil täiskogus, enne seda rääkisime avalikkuse arvamusest ja sellest, et kui meil oleks olnud Mercosur paigas juba omal ajal, siis ei oleks mitte mingisuguseid metsatulekahjusid Amazonis, ütlevad mõned ja siis on teisi, kes ütlevad, et me ei ole täielikult, äh, me ei ole üldsegi nõus Mercosuri kokkuleppega, see ei peata Amazoni äh, metsatulekahjusid, ma tean, et ma kujutan asju praegu liiga mustvalgelt, olen sellest täiesti teadlik, aga siiski. ma arvan, et ükski nendest lähenemisest ei ole õige tegelikult, kokkuleppes on, on kirjas, et kui riik peab, tahab vabakaubanduslepet, nii et peab ta Pariisi kokkuleppest kinni, aga see ei lahenda, sellised lubadused ei lahenda mitte midagi. me peame vaatama, millised on ratifitseerimise eelnevad tingimused ja millised on jõustamistingimused ja äh, komisjon peab uurima seda igal juhul mitte ainult Mercosuri lepingu puhul, vaid ka mujal. Vietnami on siin mainitud, Austraaliat. mul on üks küsimus, millest ma päriselt aru ei saa, mainisite seda non-regressional clause'i ähm, äh, klauslet, ütlesite, et vabakaubanduse äh, Äh, riik ei saa äh, oma sotsiaalseid ja ühiskondlikke keskkonnastandardeid kaubanduspõhjustel alandada, kas see tähendab siis seda, et põllumajanduse või toiduahelaga seotud põhjustel on seda võimalik teha selle mittetaganemise klausli puhul? asi ei ole mitte ainult, äh, asi on ju selles, et me ei tahaks äh, ei, ei ühiskondlikke ega, ega keskkonnastandardeid mitte mingil juhul alandada. nüüd on teil siis võimalus vastata ja kommenteerida kolleegide sõnavõtte. Astrid Schumacher, ENMi peadirektor, suur tänu ja suur tänu kõikide kommentaaride eest, mida kuulsime Äh, suur tänu Agri ja Envi esimeestele, äh, aitäh, et kutsusite nemad kohale, suurepärane on tulla siia Euroopa Parlamenti ja näha, milline tahe on teil teha koostööd komisjonide vahel. sellisel juhul on meil võimalik parimad võimalused, võimalikud lahendused leida ja sama kehtib tegelikult ka äh, komisjoni kohta, meil ei ole see mitte ainult kaubanduse peadirektoraadi inimesed kohal, vaid ka arengu peadirektoraadi esindajad ja me näeme, et komisjonide nimekiri on pikk, kes peaksid koostööd tegema, meie tahaksime omalt poolt öelda, et arengukomisjon peaks ka sinna kuuluma, sellepärast et me tahame igal juhul tootvaid riike aidata, keegi ei võta metsa maha lihtsalt lõbu pärast, need inimesed, kes metsa maha võtavad, vajavad elatist, vajavad raha ja meie peame alternatiividega neid aitama siis, kui me tahame, et nad aktiivselt midagi ette võtaksid, nii et äh, see pilt peab niiviisi kokku minema. see pilt, mõistatus äh, kuulsime päris palju sellest, kuidas äh, me saame kaubanduskeskkonda muuta vastastikku toetavaks ja Madlen räägib sellest ilmselt täpsemalt veel, aga see on tõesti üks tähtis küsimus, ilma milleta ei saa. ja ka olemasolevates lepingutes kanname hoolt selle eest, et me tõesti kasutame neid sätteid, mis on meie käsutuses täiel määral, kasutame dialoogi, kasutame kodanikuühiskonna osalust, et koha peal tootvates riikides teha koostööd, muuhulgas ka kodanikuühiskonnaga ning siis peaksime koondama seda kõike kokku, nagu komisjoni president ütles, et kaubandus ei oleks mitte ainult eesmärk omaette, vaid et me saaksime ka oma standardeid ja oma äh, nägemust jõustada ja me peame seetõttu jõustamise küljele väga palju rõhku panema. ja põhjendatult väga paljud küsimused puudutasid reguleerivaid ning mittereguleerivaid meetmeid. oleme nõus kõigiga, kes ütlevad, et tegemist on kiireloomulise teemaga, millega tuleb tegeleda ja me tahaksime hinnangu algatada kohe tahaksin teid ainult hoiatada, et kui me tahame korralikku mõjuhinnangut, siis see ei tähenda seda, et me võiksime teha äh, kiire ettepaneku äh, saja kahekümne päeva jooksul äh, keskkonnasõbraliku kokkuleppe kohta, see peab olema tõesti läbimõeldud, läbi analüüsitud ettepanek nagu proua Haudala ütles, tuleb juhtida tähelepanu ka sellele, et igal varustusahelal on oma omapärad. meil on oma mudelid, mille poole võime pilgud suunata paljud mainisid siin hoolsuskohustusega seotud õigusakte, jah, sellele tuleb, seda tuleb analüüsida täpselt samamoodi, nagu me tegeleme sertifikaatide kohustusliku etiketistamise ja nii edasi ka. aga meil ei ole praegusel hetkel mingisuguseid juba ette kivisse raiutud ettekujutusi sellest, mida teha. me tahame kõike analüüsida ja ENVI komisjonis ähm, tahaksin ma öelda, et me tahame õigusakti, mis ei näeks mitte ainult paberil hea välja, vaid oleks ka rakendatav, rakendatav ettevõtetele varustusahelas, sealhulgas ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning rakendatav ka selles mõttes, et avalikud organid saaksid järelevalvet teostada. ja need, kes on selle olukorraga kursis, teavad, et selles küsimuses tuleb meil veel rohkem tööd ära teha. olukord, rakendus ja jõustamine on paranenud liikmesriigiti, aga rohkem tuleb ära teha. ja pahatihti jah, me peame läbi vaatama palju erinevaid äh, samasuguseid lähenemisi, et, äh, et õigeid otsuseid langetada. mitmed teie hulgast mainisid Vietnami ning äh, proua Haudalagi jah, tema juhtroll on siin äh, tähtis, mul on väga hea meel, et te tahate minna Vietnami. meie jaoks on see väga huvitav riik äh, ka kaubanduse ning äh, keskkonnapoliitika ühendamise seisukohast. kõigepealt va-, vabatahtliku partnerluse lepingu läbirääkimine, kõik sellest on väga kahju ja vabakaubanduslepingu läbirääkimistest. sellisel juhul me samuti vaatame üle puidu importi küsimuse kolmandatest riikidest ning vaatame mitte, vaatame üle ka puidu tootmisriigi. nii et äh, erinevate valdkondade edu tuleb koondada, seda tuleb teha selleks, et, äh, et Euroopa ja Euroopa huvides on igati Euroopa huvides on igati vabakaubandusleping Vietnamiga ja selge on see, et seda lepingut ei saa kasutada selleks, et import suureneks äh, ebaseaduslikult äh, maha võetud puidu import suureneks. ja äh, neil on tegelikult ju oma, oma õigus paigas juba mõnda aega, ainult rakendamisega on probleeme ning vabatahtlik partnerluslepe peaks aitama neid just nimelt jõustamise valdkonnas on abi vaja selleks, et juba jõus olev õigus saaks rakenduda. finantsinstitutsioonide kaasamine, lugesime sama arv, arvamust, sama uuringut, rohkem arve meil praegu ei ole. ma arvan, et rahastamise kaudu saame samuti võidelda raadamise vastu, selles oleme kõik ühel meelel ja meie säästliku rahastamise tegevuskavas on sellele rõhku pandud suurem läbipaistvus, suurem aruandluskohustus, hoolsuskohustuse täitmine on kõik tingimused, mis peaksid aitama meil saada selget pilti ja, ja keskkonna jalajäljest. ja mis puudutab järelevalvekeskust, siis tõesti, küsimus on väga ajakohane, aga töö kestab, ma ei saa konkreetseid kuupäevi hakata siin välja kuulutama, eks me peame ühise Teadusuuringute Keskusega vaatama, millal ja taasmetsastamise jälgimine on kindlasti üks osa tehtavast tööst, kui ma ei eksi, metsade hetkeseisu hindamine, metsa ulatuse hindamine ja ja olulisem võib-olla on see, et kogu see info oleks kõigile kättesaadav, sealhulgas ka toot-, tootvates riikides. teen väikese vahe, annan äh, sõna nüüd Madlenile ja vaatan, mis küsimusi mulle siin veel on jäänud. ma arvan, et äh, kindlasti ei tule me siia viimast korda täiesti võimatu oleks kõikidele küsimustele siinkohal vastata põhjalikult ja kõigepealt äh, tegemist on mitmekülgse teemaga, te viitasite sellele, et erinevad komisjonid peavad selle teemaga tegelema. ma võin tuua teile ühe näite, kui ma vaatan kogu seda hoolsuskohustuse kohtumist CSR-is, siis me kohtume sageli sel teemal erinevate teenistuste vahel. Grow peadirektoraat koordineerib, õiguse peadirektoraat teeb mõjuhinnanguid ja äh, vaatab, kus on hoolsuskohustuse vajadused, ähm, Fisk peadirektoraat tegeleb äh, rahastamise küljega, Defco on samuti aktiivne ja tööhõive, kaubanduse peadirektoraadid rahvusvahelisel areenil, meil on mitmetasandilised tegevused ähm, ning äh, väga paljud äh, osakonnad on sellega seotud ning seda koostööd tuleb kindlasti jätkata alustan siis võib-olla Vietnamiga. meil on väga hea meel, et lähete sinna, mina käisin seal maikuus, käisin siis rakenduseelseid tegevusi vaatamas ja Flexist rääkimas. ja rääkisime väga palju tööhõive küsimustest tegemist on riigiga, mis võtab oma rahvusvahelisi kohustusi väga tõsiselt. oleme olnud selle tunnistajaks äh, kliimaküsimuses, äh, flekti küsimuses äh, ja ka tööhõive küsimustes. Nad on valmis ka kõike rakendama, mis neil juba on flektiga seoses paigas. siis huvitav küsimus, kes küll otsustab ma võin teile anda äh, legalistliku vastuse. meil on praegu Korea paneel, mis otsustab, mis on äh, tõhus rakendamine, mis mitte. aga enne kui me sinna jõuame, siis loomulikult kõik, mida me teeme, tähendab seda, et me kõikide vabakaubanduspartneritega hoiame rakenduselt silma peal, nii kogu aeg vaatame, kas A, B või C on rakendatud või mitte aga põhimõtteliselt äh, lõppotsuse peaks langetama siis ikkagi vastav paneel, äh, et äh, otsus oleks õiguslikult pädev. rääkisime Pariisis sellest oma partneritega, oleme partneritega üldsegi rääkinud, mida see tähendab, olgu tegemist ILO kokkulepetega või mitmepoolsete kokkulepetega, siis me tegelikult impordime rahvusvahelisi konventsioone ja sätteid ning ILO ütleb, et nende komiteede struktuurid tegelevad selle järelevalvega, aga me teeme koostööd, sellepärast et kaubanduskontekstides peame ka meie sellega kokku puutuma ning tõlgendama seda, mida tähendab tõhus rakendamine. järelevalve struktuurid, sellest võime rääkida hiljem põhjalikumalt. partnerlus on oluline olen sellega nõus jah,. jah, kümme protsenti tootmisest, aga see tähendab seda et, et üheksakümmend protsenti tarbijaid on mujal. üksinda ei saa me hakkama. ma ütleksin, et et nii võib saavutada isegi enam, kui me suudaksime saavutada kahekesi. näiteks väga paljud varustusahelad hõlmavad erinevaid sektoreid, on väga keerulised ja erinevaid piire ületavad, koostööd tuleb teha piiriüleselt, arendada välja partnerlussuhted. siis äh, jalajälg, tarbimine. mis on siin uut? ma arvan, et võin öelda, et viimase viie aasta jooksul TSD rakendamisega seoses on suurem osa meie pingutustest läinud tööhõivele ja kliimale või tööturule ja kliimale. sellega oleme tegelenud viimastel aastatel rohkem. Nende nelja aasta jooksul, mis me oleme, ei mäleta, et me oleksime rohkem mõelnud sellele, kuidas Mercosurile äh, nende sätete vallas ähm, pakkuda, et sätteid rakendada paremini, see ei tähenda seda, et me peaksime tegema midagi enamat, me peaksime vaatama, analüüsima seda, mida me tõesti saame ette võtta parema rakendamise nimel, kas me peame asju selgitama, selgitama omalt poolt õigusloomelist arengut rahvusvahelisel areenil. kõiki need, kõikide nende asjade üle võib arutleda, meil ei ole mitte ainult, me ei ole ainukene peadirektoraat, mis sellega tegeleb, keskkonna peadirektoraat ka ma ei vastandaks siin äh, asju, mis on uued, sellele, mis on juba varem tehtud ja mida tuleks teha rohkem. ma arvan, et äh, meil lihtsalt on suurepärane võimalus avanemas, nii et ühendades kõike, on võimalik midagi mõtestatud korda saata. ja siis statistika küsimus. võib-olla see info on teile juba jagatud, ma ei tea, kes siin teie juures on käinud, aga võtame näiteks äh, loomaliha. loomaliha import on kakssada 200 tuhat tonni äh, ja tollimaksud on nelikümmend, nelikümmend viis protsenti, me võimaldame üheksakümmend üheksa tuhandet, äh, tuhat tonni kvooti äh, sisse tuua seitsme koma viie protsendise tollitariifiga. import tõenäoliselt ei kasva, vaid me eeldame, et praegused impordid tegelikult ju lihtsalt jäävad kvootide sisse ja seoses äh, raadamisega seo-, pean ma ütlema, et äh, Mercosuri kvoot on üks, äh, vähem kui üks protsent kogu Brasiilia tootmisest. nii et mõju raadamisele loomakasvatusega seotud kvootide alt ei tundu olevat suur. see küll ei muuda seda küsimust ebaoluliseks, kuid vähemalt küsimärgi alla seatakse loomaliha puhul selle mõju raadamisele. siis kaubanduspoliitika lahendused, loomulikult kaubanduspoliitika aitab suure lõõmuga kaasa raadamise peatamisele ja pahatihti kaubanduspoliitikaks peetakse midagi, mis seda ei ole. me tõesti anname endast parima hoolsuskohustuse valdkonnas ja kui äh, me räägime Euroopa Liidu õigusaktidest selles valdkonnas, siis ei ole ju tegemist kaubanduspoliitikaga. Ähm, kui me räägime kohustuslikust hoolsuskohustusest, äh, siis see on arutelu, mis tõenäoliselt äh, käivitub selle ametiaja jooksul. siis see roheline kokkulepe, Green Deal ja selles vallas ei ole kõik veel paigas loomulikult. ja saja päeva jooksul komisjon peaks ettepaneku tegema, sinnamaale me ei ole praegu veel jõudnud. ja siis see, et eks ikkagi meie töö peab iseenda eest kõnelema ja siis teie küsimus seoses kaitsetaseme säilitamisega. ma ei ole kindel, kas ma saan teie küsimusest täpselt aru, meil on õigus reguleerida, see on meie jaoks oluline. me ei, ja tegemist on kaubanduskokkuleppega. ja me tahtsime öelda seda, et me ei saa standardeid kaubanduse ja investeeringute ligimeelitamise eesmärgil alandada aga selle eesmärk on siis see, et kaubanduslepe, kaubanduskokkulepe ei too kaasa võtame siin jah, see Peruu juhtum, kus äh, oli mõju-uuringu küsimus, et kas mõjuhinnangu kvaliteeti äh, alandati selleks, et äh, et investeeringuid meelitada kaevandussektorisse. ehk siis vaatame, mis see töö on siis, mille me saavutame. suurepärane, aitäh teile. ja nagu Madlen ütles, tõenäoliselt me ei räägi sellest teemast sugugi mitte viimast korda ja loomulikult TV Komisjoni esimees oli samuti kutsutud äh, tänasele üritusele. kuid äh, kahjuks ta ei saanud siia tulla, aga ka eelmisel ametiajal loomulikult äh, on meie komisjon püüdnud sellest isoleeritud lähenemisviisist, silmaklappidega lähenemisviisist välja saada ja jätkame samal tee suunal sellega lõpetame päevakorrapunkti üheksa käsitlemise oma päevakorras ja läheme edasi. ehk siis uued arengusuunad teenuste, kaubanduse ja hangete valdkonnas. ja kaubanduse jaoks väga oluline teema, hanked ja äh, hanged hõlmavad äh, kolmekümmend kuni viitekümmet protsenti meie SKP-st ning hanked ning teenused on ka kaubanduslepingutes oluliseks osaks. me tahaksime siis teada, mis on viimase aja arengud. kohal on meil härra Lucien Serrat, Cernat, kes on kaubandus valdkonnaga tegelev majandusteadlane. palun, tulge siia. ja tema teeb meile ülevaate kümneks, kümme minutit, kui ma ei eksi. palun olge lahked. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin tänada siis Inta komisjoni, et tunnete huvi selle väga olulise teema ja samas ka väga keerulise kaubanduspoliitika teema vastu, ehk siis hank-, keeluste kaubandus ja hanked, need on äärmiselt olulised valdkonnad majanduslikult, need on olulised ka meie läbirääkimiste päevakorras. ja täna tahtsin teiega rääkida natukene viimase aja tulemustest seoses äh, paari-kolme suure algatusega, mida on Euroopa Komisjon teinud viimastel aastatel, nüüd need algatused kannavad vilja ning äh, aitavad äh, uut hoogu puhuda meie poliitilisse tegevusse ning läbirääkimiste protsessidesse uuel ametiajal. kuulake tähelepanelikult, äh, sellepärast kas olete siin intakomisjoni uued liikmed või juba kogenud liikmed, siis väga oluline on aru saada nende poliitikavaldkondade üksikasjadest uus analüütiline tööriist, mis on meie käsutuses, peaks aitama meie elu kergemaks teha mitte komisjoni läbirääkijatele üksinda, vaid ka intaliikmete jaoks nii et kõigepealt siis esimene slaid. siin on äh, kõige olulisemad elemendid, siis kõigepealt äh, oluline on mõista seda, et kuni tänaseni peaaegu hoolimata sellest, et äh, kakskümmend viis aastat on olnud meil teenustekaubanduse läbirääkimisi, ei ole olnud meil mingisuguseid andmeid äh, teenuste kaubanduse läbirääkimiste parameetrite kohta erinevate nii-öelda pakkumismudelite puhul. ma kohe räägin, mis asjad need on ja miks need on nii olulisemad. ehk siis jätke meelde seda, et pärast paljusid aastaid läbirääkimisi on meil analüütilised tööriistad selleks, et mõista, mida me oleme saavutanud ja et ähm, kasutada neid siis äh, tulevikus selleks, et äh, oma ärireaalsusega kooskõlas olla. see nõndanimetatud äh, moodus kolm ehk siis äh, välisinvesteeringute äh, põhised teenused ja siis mood, moodus üks või mudel üks, digitaalteenused. ma ei pea selgitama, miks see muutub tulevikus veel olulisemaks, nüüd meil on andmed, mille abil saame seda olulist valdkonda jälgida. ja siis äh, kolmas valdkond, mis on eriti oluline arenenud majanduste jaoks nagu Euroopa mandril, on siis teenuste ning tööd tootva tööstuse vaheline seos. me tahaksime jätkata loomulikult konkurentsivõimelist tegevust ka tootvas tööstuses ja meil peavad olema konkurentsivõimelised teenused, mida tootev tööstus kasutab selleks, et oma tooteid turule tuua. Need on siis äh, olulised elemendid teenuste kaubandusega seoses. Äh, hangete puhul on olukord statistika vallas olnud veelgi viletsam. meil on olnud koondstatistika. Te olete näinud seda tõenäoliselt äh, erinevates raportites, aga need pole olnud väga üksikasjalikud andmed ja seda sellepärast, et selles valdkonnas oli praktiliselt võimatu üksikasjalikku infot saada rahvusvaheliste hangete kohta ja nüüd äh, ma suure rõõmuga olen siin teie ees ja kutsun teid kohale kolmeteistkümnendal novembril. teeme avalikuks kõige äh, üksikasjalikuma avalike hangete äh, andmekogu ehk siis nüüd null infolt oleme liikunud kolmekümne kaheksa miljoni andmepunktini. ja kui teil on teisi asju ähm, millega tegeleda ja te peate minema, siis võite lahkuda, sellepärast et kõige olulisem olete juba ära kuulnud. aga nüüd räägin edasi teenustest. äärmiselt tehniline on see äh, nii mõtmeski äh, mõttes ja võib-olla pean natukene oma keelekasutust, äh, erialakeelt siin talitsema esimene slaid, tahtsin teile näidata, miks on need väga olulised elemendid siin kõik. võib-olla olete siin näinud juba televiisoriekraanidel uudiseid Toomas Cookist, ning sellest, millistes raskutes on nüüd sajad tuhanded meie kodanikud, kes on jäänud toppama välismaale ja see on tegelikult üks element äh, rahvusvahelisest teenustekaubandusest. ja siin on siis äh, moodus kaks, lähete välismaale, et teenust tarbida, lähete sinna välismaale, et Eiffeli tormi pildistada, et äh, Punases meres ujuda ja nii edasi ja nii edasi. Need on teenused, mille puhul kehtivad oma erireeglid. kui te tahate näiteks avada arhi-, arhitektibüroo Californias selleks, et hakata villasid ehitama ränioru ettevõtjatele, kui te hakkate, olete näiteks Taani arhitekt, tahate oma arhitektibüroo avada seal, siis seal te oleksite mooduses kolm oma teenuste kaubandusega, peaksite investeerima välismaale ning selle puhul kehtib hoopis teistsugune reguleeriv õhkkond. ja meie kaubanduslepingud tegelevad sellega vastavalt eri valdkonnale. aga praegusel hetkel ei ole meil olnud siiani teada, kui olulised on need erinevad eeskirjad olnud ja kuidas neid kasutatakse rahvusvahelises kaubanduses lahendus. nüüd esimene suur projekt, mille me läbi viisime, kohe järgmisel slaidil näete tulemusi. oleme siis teinud Eurostatiga teinud koostööd, oleme teinud liikmesriikidega koostööd teinud selleks, et meil oleks Euroopa liikmesriikide kohta vastav andmebaas. ja järgmine slaid, palun. ja me siin vaatame läbi kõik teenuste ekspordi kõikide liikmesriikide jaoks ja erinevate sektorite jaoks. probleemiks on siin see, et Eurostat soovis, et liikmesriigid tahaks, ka osaleksid, aga ainult pooled liikmesriikidest tahtsid tegelikult Eurostati aidata. nii et siin oli meil väikene dilemma, sellepärast et liikmesriigid rõhutavad, et tegemist on meie kõigi jaoks olulise poliitilise prioriteediga, aga samas, kui me tahame tööriistu selleks, et analüüsida, kuidas neid poliitilisi prioriteete saavutada, on meil vaja andmeid, võib-olla võiksite selle sõnumi siis äh, edasi anda, kui käite oma valimisringkondades, siis võib-olla võiksite oma kolleegidele kodumaal öelda, et kas olete tegelikult osalenud andmete kogumises, kas olete äh, aidanud Eurostati koguda neid andmeid, mida meil Euroopa Parlamendis on vaja. ja teine väga oluline element, mis on osalt olemas ja mis on osalt puudulik, on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohalolek. arvatakse, et rahvusvaheline kaubandus on ainult suurtele hargmaistele ettevõtetele, aga paraku see, see pole alati nii. ja me tahaksime saada ka ettekujutust, paremat ettekujutust äh, ettevõtetest ja sellest, äh, mida on vaja selleks, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted rohkem rahvusvahelises kaubanduses, teenuste kaubanduses osaleksid. ja liikmesriigid peaksid aitama siis koguda neid andmeid Eurostatile, praegusel hetkel on meil äh, natukene andmeid kaubanduse kohta, aga enne kui hakkan rääkima väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, peaksin ütlema, et et kui me edasi mõtleme teenuste kaubanduse üle tulevikus kaubanduskogulepetega seoses, siis pidage meeles seda, et kuni nende andmekogude kogumiseni arvasime me, et et see on ainult osaliselt oluline, aga kui me kõik need erinevad äh, mudelid äh, kokku lõime, need mõõd üks, mõõd kaks, mõõd kolm, mõõd neli, saime aru, et äh, Euroopa Liit erinevalt arvatust impordib rohkem teenuseid kui kaupasid, varem arvasime vastupidist. ja kui me vaatame kaubandusstatistikat, ametlikku kaubandusstatistikat, siis oleks olnud pilt vastupidine võib-olla. aga ähm, kau-, teenustel on oluline koht meie kaubanduses ja ma toon teile näiteid võib-olla ka selle kohta, kuidas liikmesriigid, liikmesriigiti see jaguneb ja kuidas on lood väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega. kõik liikmesriigid ei osalenud selles, aga nagu te näete, siis on teenuste osakaal väga erinev liikmesriigiti. Iirimaal on suurem osa teenuste ekspertist suurte ettevõtete käes võite ise arvata, kes need on, mõned ettevõtted, kes on teenuste sektoris Iirimaal, aga teisi riike, võtame näiteks Ida-Euroopa riigid või väiksemad riigid, Luksemburg, Eesti, Ungari, on riigid, kus tegelikult on domineerival positsioonil väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, väga suur osa, mida eksporditakse nendest riikidest ülejäänud maailma, tegelikult luuakse väikeste ettevõtete poolt, võib-olla iduettevõtete poolt ja ettevõtete poolt, kes on paar aastat tagasi turule tulnud, koolilõpetajad on need loonud ja nii edasi ja nii edasi. see on kõik väga oluline, et me toetaksime sellistes tingimustes selliseid noori ettevõtteid ja järgmine slaid, tahtsin põgusalt puudutada seda, kuidas me oma häid tavasid andmete kogumisega seoses ülejäänud maailmale saame eksportida. viimaste aastate jooksul saavutasime nii mõndagi Eurostatiga, aga sellest ei piisaks, kui me tahaksime saada ettekujutust selleks, kuidas teha koostööd kaubanduspartneritega, kui me ei saa teistelt samasugust informatsiooni. nii et meil õnnestus meie sekretäriaati veeta, et Eurostati projekti jalajälgi tuleb edasi levitada ja nüüd on meil ülemaailmne andmebaas, millel on samad os-, andmed, samad andmed kahesaja riigi kohta, meil on piisavalt palju sektoreid hõlmatud, nagu äh, teenuste üldlepingu puhul ja meil on väga hea meel näha, kuidas selline kaubavahetus areneb. Nende andmete kaupa andmete kaudu võime siis analüüsida neid riike, mis on meie jaoks võib-olla huvitavad järg-, teenuste kaubanduse valdkonnas muuhulgas mm Euroopa Liit, Jaapan, India. ilma selle üksikasjaliku infota ei saaks me aru, kui olulised on teenused kõikide nende riikide jaoks, me kõik teame, et India on tegelikult ähm, vägagi teenustele keskendunud riik, aga kui me vaatame, kuhu, eks, milliseid ähm, kui palju teenuseid ja kuidas eksporditakse, siis tegelikult Euroopa äh, kaalukus on märkimisväärselt suurem, kui me arvame ja samas India kaks kolmandikku teenustest on digitaalsete teenuste kujul, aga Euroopas on ainult üks kolmandik teenustest digitaalsed teenused. selle üle võiks mõelda veel. peaksime mõtlema sellega digitaalses arutelus, kas me liigume õiges suunas, kas me oleme valmis digitaalse revolutsiooni jaoks nagu, mis peaks tulema mõningate teenuste jaoks tänu tehnoloogia läbimurdele väga palju on siin infot, mida me saame kätte ja mida me saame kasutada poliitilist tegevust planeerida lihtsalt neid andmeid vaadates. ma ei hakka neid üksikasjalikult läbi vaatama. komisjon, kaubandusläbirääkijad, need, kes tunnevad huvi kahepoolsete suhete ja kaubanduse vastu, võivad mitte üldpilti analüüsida ainult, vaid vaadata ka kõiki erinevaid sektoreid eraldi, näiteks finantsteenused, telekommunikatsioon ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. meil on iga sektori kohta pildid olemas kõikides WTO riikides. ja seda ma tahtsingi teile tegelikult näidata seoses teenuste kaubandusega. oleme siis null info juurest äh, saavutanud selle, ja liikunud selleni, et meil on tõesti palju infot, loomulikult meil oli koondstatistika varem olemas, aga me ei saanud neid kasutada kaubandusläbirääkimistes, mis on väga üksikasjalikud. ja nüüd siis teine osa minu ettekandest, võib-olla ennem kui ma selle juurde lähen, räägiksin paari sõnaga ka sellest, kui oluliselt on ähm, teenuste ning tootva tööstuse vahelised sidemed. teenused, digitaalsed teenused või mõned muud teenused, ähm, suhtlemine ülejäänud maailmaga on väga oluline, aga nüüd, kus meil on olnud tugev tootetööstus, siis äh, selle säilitamiseks on vaja ka teenustele mõelda. mõelge nagu näiteks äh, ühendatud autodele, elektroonikaseadmetele, elektroonikaseadmed ei oleks äh, väga kasulikud, kui ei oleks tegemist viimase äh, moe tarkvaraga, nii et äh, iga masinavärgi puhul on funktsionaalsus kõige olulisem ning see on seotud teenustega, nagu näiteks äh, teadusuuringud, inseneriteadus, ökodisain ja nii edasi ja nii edasi. Äh, kui me tahame toodet, mis äh, tarbiks vähem elektrit, toodaks vähem heitmeid, siis tuleb keskenduda ökodisainile. praegusel hetkel on ökodisain ka tariifipõhine, nii et kui me tahame kliimasõbralikku poliitikat edendada ja seda tehnoloogiat nii-öelda kasti panna, siis äh, kõige puhul rakendatakse sama tariifi plastiku, ökodisaini ja nii edasi puhul, võib-olla me peaksime mõtlema sellele, kuidas uus tehnoloogia on kaubanduseeskirjadega kooskõlas, see on väga keeruline, kõigepealt meil on kaup, tooteteenused, teenuste kaubanduse eeskirjad ja nagu parlamendihoonete vahel mõnikord ei ole nende vahel sildasid ning on raske ühest hoonest teise pääseda, aga äriettevõtjad peavad sünergiat äh, looma kogu aeg. kaubanduspoliitikas on väga vähe seda sünergiat kasutatud, see on minu teine oluline sõnum. ja kaheksa miljonit töökohta Euroopas sõltuvad sellest sünergiast, mida me suudame tootva tööstuse ja teenuste vahel luua ja nüüd siis teine teema, mida tahtsin täna põgusalt puudutada, ehk siis äh, avalikud hanked. nagu ma alguses ütlesin, avalikud hanked on üks äh, oluline osa maailma majandusest viisteist kuni kakskümmend viis protsenti meie SKP-st, riikide SKP-st on kaetud avalike hangetega ning me regulaarselt äh, võtame vastu eeskirju, mis hõlmavad avalikke hankeid oma vabakaubanduslepingutes ja nii edasi ja nii edasi, et oleks meil võrdsed mängureeglid seda nii suurel määral, kui riigid lubavad meil neid võrdseid tingimusi kehtestada. ja kõike seda selleks, et Euroopa Liidu ettevõtted saaksid võita endale lepinguid ka välismaal, kui neil on parim pakkumine. see ei ole alati olnud lihtne ülesanne, aga põhimõtteliselt võib kujutada ette, et teil ei ole autol tuled sisse lülitatud ja sõidate kiirtee peal. me oleme teinud seni sellist tööd, meil ei ole mitte mingisugust äh, tuld olnud, mis aitaks neile teed näidata eeskirjad olid küll olemas, aga meil ei olnud äh, mingisuguseid arve selle kohta, et äh, tehtav on kasulik. nüüd oleme teinud analüütilise algatuse, rahvusvaheline avalike hangete algatus, äh, seda ei tohiks siin segamini ajada IPI-ga. tegemist on tõesti andmekogumise ülesandega hakkasime kogunema suurtelt äh, riikidelt ähm, infot Hiinast, Indiast, Brasiiliast, Indoneesiast, Austraaliast, Uus-Meremaalt ja Taist, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, töötasime välja uue metoodika, kasutasime ära avalikult kättesaadavaid andmeid, näiteks keskkonna, Brasiilia Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt vaatame äh, informatsiooni, võtame informatsiooni, ka neil on läbipaistvuskohustus, vaatame, millised on eelarved, äh, millised lepingud on, kes selle võitsid, millistes sektorites ja nii edasi ja nii edasi, kus need ettevõtted paiknevad näiteks. kasutades seda metoodikat, lõime andmebaasi, kus on mm, kolmkümmend kaheksa miljonit lepingut ja läht-, analüüsides neid kolmekümmet kaheksat miljonit lepingut, saime me vaadata, kui palju neist lepingutest on läinud Jaapani ettevõtetele, kohalikele ettevõtetele, Euroopa ettevõtetele ja nii edasi ja nii edasi. ja sellest lähtuvalt saame me siis juba äh, teavitatumalt analüüsida avalike hangete väärtust meie rahvusvahelises kaubanduses. ja järgmine slaid, äh, ehk siis meie projekti kõrgpunktid, alustasime nullist, meil ei olnud andmeid alguses, töötasime välja uue andmekogumise metoodika kus lähtutakse ainult avalikult kättesaadavatest andmetest ning tahtsime muuta selle ülemaailmseks standardiks. maailma Kaubandusorganisatsioon, OECD ning teised, me loodame, äh, osalevad selles läbipaistvuse töös ning äh, koguvad informatsiooni edaspidi ühtlustatumalt. ja viimane slaid, mis on seotud avalike hangetega, nagu ma ütlesin, meil on plaanis suur üritus, kolmeteistkümnendal novembril olete kutse tõenäoliselt juba kätte saanud. ja ma loodan, et äh, meil on piisavalt suur ruum üüritud, kuhu saaksite, saame teid kõiki vastu võtta, siis näete konkreet-, millised kol-, konkreetsed poliitilised tegevused võiksid tugineda sellisele läbipaistvuse algatusele, sellele projektile. juba praegu meie läbirääkijatel on selge ettekujutus sellest, milline on Austraalia avalike hangete tulg, turg, kui me näiteks Kanadaga ka kokkulepetest rääkisime, ei olnud meil selget informatsiooni hangete olukorrast koha peal, aga Austraalia puhul meil need andmed on. ja nüüd on meil siis need andmed ka Kanada kohta, saame kasutada neid jälle järelevalveks. läbipaistvus ka teistes läbirääkimistes on väga oluline. kui te soovite teada, tegemist on ju lõppkokkuvõttes ikkagi avalike vahenditega ning me tahame teada, et kas neid vahendeid kasutatakse võrdsete mängureeglite põhiselt. mõnikord me teame ju, et äh, sugugi alati pole see nii, aitäh. siis. Äh, suurepärane, see oli tõesti muljetavaldav. et me oleme jõudnud nüüd nullist kolmekümne kaheksa miljoni äh, andmeüksuseni ja loomulikult üritame kõik osaleda kolmeteistkümnenda novembri kohtumisel. härra Buržuaas, palun jah, mul on äh, kolm väga konkreetset küsimust, kõigepealt ma sooviksin teid tänada äh, selle väga olulise info eest äh, ja oluline on see, et Euroopa Komisjon tõesti andmeid ka koguks teenuste kaubanduse valdkonnas, ma ise ka aust-, aastaid tegelesin rakenduspoolega ähm, meie ministeeriumis ja tihtipeale meil oli vähe infot teenuste ja kaupade kaubanduse kohta mul oleks üks küsimus. iga liikmesriik peab nüüd ähm, omama Statistikaametit, sest äh, mitte ainult Eurostat ju ei ähm, kogu andmeid, vaid ka liikmesriigid peavad koguma neid andmeid, nii et äh, et liikmesriikide, ähm, liikmesriigid peavad nüüd siis omama Statistikaameteid äh, ja kas nad siis esitavad ka selliseid andmeid, millest teie kasu saate oma info väljatöötamiseks. nüüd teiseks, Te ähm, väga õigesti viitasite ka sellele, kuidas omavahel on seostatud äh, kaubete, äh, kaupade osa, teenuste osa, nii et äh, jah, see puudutab siis tootvat majandusrobootikat, 3D printimine, tehisintellekt ja nii edasi, see ei puuduta mitte ainult mehaanikat ja mehhatroonikat ja nii edasi et kas teil on kuidas mingi viis, kuidas neid eristada või te siis äh, panete mm, teenuste kaubanduse kõik kokku, kaubad ja teenused, sellepärast et kuidas siis vahet teha, et see on teenuste kaubandus ja see on siis kaupadega ka,, toodete kaubandus. sellepärast, et see mm, valdkond on tõesti praegu tohutu ja nüüd, mis puudutab nüüd avalikke hankeid, te mm, nimetasite ka riigid, milliseid soovite hõlmata ja minu küsimus oleks järgmine. kas te liikmesriigi kas siin on liikmesriigi tasandiga tegu või siis veel madalama tasandiga tegu, sellepärast et kui ma ei eksi, siis ka näiteks äh, Kanada provintside, provintside turg on ka avatud ju meie ettevõtjatele Jaapanis näiteks, on see ka linna tasandil lausa selliselt korraldatud. aga minu küsimus olekski, et kas te siis andmeid kogute ainult liikmesriigi tasandil või siis, mis puudutab avalikke hankeid, siis äh, kogute andmeid ka nende madalamate tasandite kohta, kohaliku omavalitsuse kohta. suur tänu, kolleeg Vabart. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka selle ettekande eest. mul oleks üks küsimus äh, statistiliste andmete kohta, eriti mis puudutab VKE-sid. mul on väga hea meel selle üle, et meil on ka VKE-sid puudutav peatükk äh, uutes vabakaubanduslepingutes olemas sest VKE-d on tõesti väga suureks potentsiaaliks kaubanduse jaoks. ja mul tekkiski küsimus, et kui me räägime siin statistilistest andmetest, ehm, ehm, mis teil tänaseks kogutud on, et kas te näete seal nendes statistilistes andmetes ka mingisuguseid ehm, fakte, mis, mille alusel siis me saaksime oma FTA-des ka neid ähm, VKE-sid käsitlevaid peatükke parendada, et et me saaksime ka mm, kaubanduse poole pealt mm, poliitikas rohkem arvestada just e VKE-de vajadustega. suur tänu, Irma, palun! suur tänu! ma sooviksin kõigepealt vabandada, sellepärast et ma jõudsin siia kohtumisele natukene hiljem, kuna mul olid teised kohustused ja mul oleks üks küsimus, et kogu see info on loomulikult äärmiselt oluline ka läbipaistvuse tagamiseks. see on ju ka otsustav äh, tähtsusega teema selleks, et äh, tagada, et konkurentsi reeglitest kinni peetakse. aga tähtis on ka see, et kui kolmanda riigiga mingi kokkulepe sõlmitakse ja kui see sisaldab ka avalikke hankeid, siis miks me ei nõua seda, et kõigepealt tuleb kinni pidada WTO reeglitest äh, avalike hangete puhul, sellepärast et meil on ka selliseid kolmandate riikidega sõlmitud lepinguid, kus on olemas vastavad sätted, aga mõningad riigid äh, samas WTO riik, äh, WTO reeglitest kinni ei pea selles valdkonnas. nii et kas on kaalutud ka selliste tingimuste ja nõuete äh, esitamisele ja millist mõju see avaldaks teie arvates? kuidas me saaksime tänu sellele ka konkurentsi tugevdada riigihangete valdkonnas? mul oleks ka üks küsimus. nimelt teenuste import. meil on palju kaubanduslepinguid ka Aafrika riikidega. nüüd Äh, mis puudutab teenuseid, mida osutatakse äh, siin Euroopas. et, äh, et võib-olla Aafrika riikidel oleks parem võimalus keskendusteenustele, mitte need, näiteks masinate tootmisele, kus nad ei ole võib-olla nii konkurentsivõimelised. kas teil on ka infot selle kohta, mis puudutab teenuste kaubandust, mis tuleneb Aafrika riikidest ja nüüd teiseks avalike hangete kohta? paistab, et IBI äh, õigusaktide renessanss on justkui äh, aset leidmas, et siin tuleb veel äh, tööd teha. aga milline on teie seisukoht erinevate takistuste osas? Te rääkisite siin Jaapanist, Hiinast ja nendega seotud andmetest. kas siin on olemas selline trend, et turgusid hakatakse sulguma või pigem on see olukord stabiilne? suur tänu nende väga konkreetsete küsimuste eest, ma üritan vastata neile järjekorras, mis puudutab nüüd liikmesriikide osalemist ja olemasolevaid andmeid, siis Euroopa, Eurostat on tõesti tohutuid jõupingutusi teinud äh, et äh, nii detailseid ähm, infot ähm, siis esitada teenuste kaubanduse kohta erinevate moodust, äh, nende mudelite kohta liikmesriikide tasandil, isegi kui on äh, ei olnud alati metodoloogika paigas liikmesriikides, siin kasutati ka näiteks USA-s kasutatavat metodoloogiat ja tegu on usaldusväärsete andmetega isegi nende liikmesriikide osas, kes aktiivselt ei osalenud, nemad, et nemad andsid meile tagasisidet nende andmete kohta, aga nad ei esitanud andmeid. nii et see on ka üleskutse, mille ma esitasin teile, kes te võib-olla saaksite neid riiklikke statistikaameteid veenda selles, kes tegelikult ei tule, ei tule sugugi mitte väikeriikidest, vaid tegu on vägagi ähm, tuntud äh, statistikaametitega, kes mingil põhjusel keeldusid osalemast. aga praegusel hetkel on meil tegelikult väga head andmekogud ja see tagab äh, ka jätkusuutlikkuse, aga loomulikult oluline on see, et, äh, et ka liikmesriigid aktiivsemalt osaleksid, see parandaks meie andmeid veelgi. nüüd, mis puudutab VKE-de olukorda teenuste valdkonnas, siis siin on tõesti nüüd olukord keeruline, sellepärast et siin ei ole võimalik äh, ekstrapoleerida ähm, seda infot, mis äh, äh, riigi statistilistel ametitel, statistikaametitel on. nii et, ähm, nii et ähm, ma juba ütlesin, et meil on siin liikmesriikide koostöö äärmiselt oluline, sellepärast et ilma liikmesriikide koostööta me ei saa ka VKE-de kohta käivat infot, nii et ma tõesti äh, toetan teie seisukohta, et VKE-d on palju olulisemad, kui me seni arvasime, aga te ütlesite, et VKE peatükid on tõesti olemas meie vabakaubanduslepingutes, aga aga kogu see vabakaubanduslepingu sisu ja, ja kontekst võiks tegelikult rohkem abistada VKE-sid, mitte ainult need VKE-sid, kes löövad peatükid, nii et me peame ka paremini mõistma, millised on VKE-de vajadused äh, seoses nende takistustega, millega nad silmitsi on. siin me peame vaatama ka, millised on mittetariifsed äh, meetmed, samuti päritoluriigi põhimõtted. Ähm, et oluline on see, et VKE-d saaksid üldse täita neid päritoluriigi põhimõtteid ja reegleid ja oluline on ka teada saada ähm, milliste raskustega VKE-d silmitsi on kõikide nendes tegutsemismudelites, mida ma täna tutvustasin. nii et kui me paneme need asjad kokku, siis ma arvan, et me saame ka parema ülevaate sellest, äh, kuidas meie olemasolevaid reegleid kohandada, kui vaja. nii et mm, meie tagasiside alusel ma saan aru, et, äh, et meie meetmed on praegu vastavad VKE-de vajadustele, aga sellegipoolest siin tuleb veel olukorda parandada ja nüüd, mis puudutab avalikke hankeid ja andmeid ja seda analüüsi taset, see riik, mida ma mainisin slaid, slaidil, või tegelikult kõikide nende riikide puhul me saime õnneks infot ka teistelt tasanditelt, näiteks Austraalialt me saime kohaliku omavalitsuse tasandilt, ka Brasiilias samamoodi, Kanadas samamoodi. aga me kogume infot ainult nende lepete kohta, mis ähm, vastavad ka rahvusvahelistele standarditele, näiteks ähm, ähm, kui mõni äh, kohalik omavalitsus soovib mingi väiksema mahuga lepingu anda, siis rahvusvahelisi mingeid takistavaid sätteid siinkohal ei ole ja selle kohta siis väiksemamahuliste lepete, hangete kohta meil ei ole ka infot. aga kui on tegu kui on tegu äh, suuremamahulise hankega, siis sellisele äh, hankele kohalduvad ka WTO reeglid ja teised äh, reeglid ning see info ongi see, millele me keskendume. loomulikult meil on ka teist ähm, infot, et kui see kuskil avalikes ähm, allikates olemas on, siis me sellele ka keskendume, aga eelkõige me oleme keskendunud just sellistele hangetele, millele kohalduvad rahvusvahelised sätted. nii et jah, me oleme saanud tõesti väga põhjalikku infot isegi siis kohaliku omavalitsuse tasandilt ja mis puudutab hanget, hankeid, siis ma vastaksin neile veel üldisemalt, enne kui ma lähen Aafrika küsimuste juurde. ja loomulikult andmed on olema meie jaoks olulised mitte ainult läbirääkimiste käigus või ka vabakaubanduslepingute käigus, vaid ka meie see rahvusvahelise avaliku hanke algatuse raames on ju ikkagi oluline see, et meie ettevõtteid koheldaks õiglaselt ka kolmandates riikides ja siin on kaks olulist haru, kõigepealt meil on, meil alguses ei olnud ähm, infot hangete kohta, nüüd see on olemas ja samuti meil on ka parem ülevaade ähm, takistustest, mis on seotud avalike hangetega. nii et ähm, võib-olla Euroopa ettevõtted äh, isegi vahel ei soovi kuskil hankel osaleda, sellepärast et oluline on vaadata mõlemat poolt või oluline on äh, Äh, vaadata, millised on need takistused, millised äh, on ka menetluslikud äh, takistused selleks, et hankeid võita. aga need andmed veel alles jõuavad meieni, nii et kolmeteistkümnendal novembril te saate siis esimese ülevaate nendest uutest andmetest, mida me praegu kogume, aga ma arvan, et oluline meie jaoks on ikkagi teada saada, milles need probleemid täpsemalt seisnevad, nii et me saaksime siis ka rakendusfaasis äh, täpsemalt tegeleda sellega ja, ja kindlasti ka meie uuele äh, pearakendusametniku üksusele on see väga oluliseks infoks tema töö jaoks ja andmed ei ole ise sellise detailsuse astmega, nii et me ei vaata täpsemalt äh, ka kas riik on ühe ILO konventsiooniga ühinenud või neid eeskirjude sätteid täitnud, nii et see on, see on teist laadi info, mida meie kogume. nii et ähm, me kogume pigem sellist üldisemat äh, infot. Äh, nii et et ähm, me oleme keskendunud eelkõige sellisele infole, mis on oluline olnud meie äh, teema käsitluseks. nüüd, mis puudutab Aafrikat ja mis puudutab eksporti, siis tegelikult samasuguse detailsuse astmega on olemas meil infot ka impordi jaoks. nüüd, mis puudutab Aafrikaga seotud kaubandust, siis äh, siin me lähtume ikkagi mm, Aafrika riikide statistika mm, andmete edastatud äh, infost ja, ja mõningate äh, Ehm, küsimuste kohta on meil päris hä-, ehm, head infot, aga mõningate teiste valdkondade kohta on meil tegu lihtsalt täiesti tühja lehega. aga mida me suutsime tuvastada, on see, et, et näiteks Keenia on huvitatud teenuste kaubanduse edendamisest ja Keenia on tegelikult samasuguses olukorras nagu India, et, et väga suurel määral nad ikkagi lähtuvad digitaalteenuste osutamisest ja neil ei ole sellist võimekust investeerida Euroopa Liitu, nii nagu meil on see võimekus investeerida välismaale, see tähendab, et turism on seitse protsenti ja ja mis puudutab nüüd teiste teenuste eksporti, siis Aafrika riikide jaoks on kõige huvipakkuvam kindlasti just digitaalteenustega kaubandus ja nende eksport. suur tänu, see on tõesti väga hea, et meil on selline andmebaas olemas ja, ja isegi meie suurepärases äh, komisjonis alati kõik arutelud ei ole, ei toetu ähm, andmetele. aga seda juhtub harva loomulikult suur tänu igal juhul, et te tulite meie komisjoni seda ettekannet äh, tutvustama. ja veel üks kommentaar. minu esimene ülemus ÜRO-s ütles, et ilma äh, heade andmeteta me lendame pimedalt, nii et kui te ei, ei näe sihtmärki, siis ei saa ka seda parandada ja ma arvan, et see on selline hea lähenemine, mida me oleme üritanud ka komisjonis kohaldada mm, erinevate lahenduste leidmisel. et vahel on see võtnud aastakümneid selleks, et korralikke andmeid saada, aga see ei ole meid ikkagi peatanud meie protsessi suur tänu, jah, tõepoolest, meil on head andmed vaja ja sellega me oleme lõpetanud päevakorrapunkti kümme arutelu, üksteist päevakorrapunkt on muud küsimused, muid küsimusi keegi tõstatanud ei ole. ja päevakorrapunkt kaksteist, järgmised kohtumised. et esmaspäeval, kolmekümnendal toimub meil kuulamine, äh, Verhoogeni kuulamine Phil Hogani kuulamine toimub meil siis kolmekümnendal. ja see oligi siis kõik. kena nädalat teile!